Uh, ladies and gentlemen, uh, may I ask you to sit down? lugupeetud daamid ja härrad, võtke istet, siis saame hääletusega pihta hakata. esimene päevakorrapunkt, mille üle me hääletame täna, on um, resolutsiooni ettepanek, mis käsitleb Aleksandri eh, Navalnõi eh, vahistamist lähtume siis äh, punktist äh, sada üheksakümmend. ja härra Scholz saab sõna, palun. aitäh, president